Äh, rahvusriikide eelarvete konsolideerimist äh, ja, ja nende ühtlustamist Euroopas, mitte ükski liikmesriik ei saa üksinda tulevikus enam tegutseda, Tšaba Tabati saab üheks minutiks sõna.